ja nüüd tuleme hääletusselgituste juurde. kõigepealt, mis puudutab Euroopa Ombudsmani valimine, härra Bonsignore, palun. Con questo voto il Parlamento europeo selle hääletusega Euroopa Parlament näitas oma usaldust äh, Euroopa Ombudsmani ametikoha osas ja tema mandaat kestab kuni meie ametiperioodi lõpuni. ma sooviksin rõhutada, et see oli väga positiivne hääletustulemus meie kõigi jaoks, kõikide Euroopa kodanike jaoks. Euroopa Ombudsman tegeleb äh, Euroopa kodanike kaebustega, mis siis puudutab Euroopa institutsioonide kehva tööd ta juba ka näitas, kuidas saab, äh, kuidas ta kavatseb läbipaistvust äh, suurendada ja kuidas ka koostööd äh, ombudsmani ja parlamendi ja teiste institutsioonide vahel parandada. tema tööroll saab olema väga oluliseks Euroopa kodanike jaoks ja tema kavatseb Euroopa kodanikke aidata nende suhetes Euroopa institutsioonides ja see näitab ka, et Euroopa institutsioonid moodustavad äh, ühise organismi, vahetevahel on see bürokraatia väga keeruline ning seetõttu on vaja kodanikel ka kaitset. Euroopa muutub aina poliitilisemaks ja see on ka ombudsmani töö keskmes, nimelt äh, kodanike huvid. ma loodan, et Euroopa ombudsman oma kogemustele tuginedes saab ähm, Euroopa Liidu ja kodanike suhet veelgi parendada. suur tänu, Janusz Oli raporti juurde viis hääletus selgitust. kõigepealt härra Antoniotsi. härra president, mina arvan, et proua raportöör Jolie tegi väga suurepärast tööd ja ta tegi head koostööd kõikide fraktsioonidega, ma olen täie veendumusega toetanud seda raportit ja me tegime väga head koostööd äh, ma toetan eriti seda raporti osa, kus äh, puudutati läbirääkimisi äh, Cotonou lepingu osas ja, ja et siin rõhutati ka finantskriisi mõjusid ning rõhutati ka sisserände mõjusid. siin tuleb eelkõige arvestada just illegaalse sisserändega ja teha kõik selleks, et äh, seda äh, vähendada. AKV riikide rahvamajandused samuti kannatavad sellise väljarände all ning see mõjutab väga negatiivselt ka Euroopa Liidu liikmesriike, kes eelkõige kannatavad illegaalse sisserände all, nii näiteks nagu Itaalia. meie vastuvõtusuutlikkusel on piirid ning neid piire ei tohiks ületada. sest et sellega äh, ainult äh, mõjutatakse negatiivselt sotsiaalset olukorda meie liikmesriikides. härra Van Hekke, suur tänu, härra president. mina hääletasin Jolie raporti vastu, ma arvan, et me oleme kõik ühel nõul selles osas, mis puudutab äh, seda poliitikat, mida koostöölepingu raames aetakse. me ei saa toetada seda, et kõrge kvalifikatsiooniga inimesed Aafrika riikidest lahkuvad, see mõju, mõjutab negatiivselt ka Aafrika riike. järjekindlalt äh, ma olen vastu ka ähm, sellele, et kõrge kvalifikatsiooniga inimesed Aafrika riikidest välja rändanud, see erisoodustus, see niinimetatud sinine kaart saab olema katastroofiks nii Euroopa Liidule kui ka Aafrika riikidele. ning siin räägiti ka tsüklilisest migratsioonist, see on lihtsalt asjade hägustamine, inimesed, migrandid ei pöördu oma koduriikidesse tagasi, suur tänu, härra Henning! This... suur tänu, meie päevakord see nädal on olnud väga õhuke ja mille pärast, sellepärast et äh, toimub manööverdamine tagatubades. ja see kuulamiste rumalus nüüd äh, tahetakse öelda, et me määrame ametisse kakskümmend seitse kõige paremat võimalikku kandidaati Euroopas e, ja nad saavad tohutu võimu Euroopa Komisjonis. see on selline võimukontsentratsioon, mis on erakordne mis tahes kontekstis, aga eriti veel arvestades, et e, need inimesed ei vastuta otseselt valijate ees seitsesada kolmkümmend kuus e, parlamendisaadet saavad otsustada, kes hakkavad juhtima meie kontinenti. see kontinent eksportis eh, esindusvalitsuse idee eh, teistele kontidele, kus eh, see leidis viljaka pinna. aga nüüd Euroopas on see protsess vähenenud ja muutunud mõttetuks. härra Kamal, aitäh! Euroopa Liidu AKV riikide soetes peaks olema esimene põhimõte, kuidas äh, vähendada vaesust nendes riikides. ja kui ma räägin nende riikide ettevõtjatega, siis nad kaebavad mulle selle üle, kuidas isegi nelikümmend aastat pärast iseseisvumist äh, on nad äh, endiselt sõltuvalt baasmajandusest ja abist. ettevõtjad räägivad ka sellest, kuidas kaubandustõkked kahjustavad neid, kuidas see muudab toidu ja ravimid kallimaks tavakodanikele. Nad kaebavad Euroopa Liidu ähm, maksu- ja mittemaksutõkete üle. Äh, me peame meeles pidama esimest põhimõtet, et inimeste äh, vaesusest väljaaitamiseks on tarvis äh, eeskätt julgustada ettevõtlust ja aidata ettevõtjaid nendes riikides. härra Klaassen. suur tänu, härra president. lõik kolmkümmend üks äh, Jolie raportist on selline, millest piisab, et selle vastu hääletada. siin räägiti ringlevast rändest ja ja selle lihtsustamiseks vastata vastava viisapoliitikaga. see ringlev ränne on selline fenomen, mis tegelikus maailmas ei hakka töötel, tööle. sellepärast, et me oleme näinud, et sisserändajad ka peale oma äh, Äh, elamisloa kestuse lõppemist jäävad äh, ikkagi Euroopa Liidu liikmesriikidesse elama, nad ei lahku. me teame, et siin on tegu äh, illegaalse sisserändajaga, parlament teab seda, komisjon teab seda, kuid sellegipoolest tuuakse see teiste mõistete all sisse. see, kui loodetakse, et migrandid teatava aja pärast tagasi lähevad oma riikidesse, on lihtsalt naiivne. härra Kelly härra Kelly, palun üheks minutiks. suur tänu, härra president, teie loal tahaksin äh, ma võtta sõna äh, kõneajast kinnipidamise kohta siin saalis, sellepärast et liiga tihti meil kojas äh, võtavad inimesed märksa kauem sõna, kui neile on sõna antud, teinekord räägitakse suisa kaks korda kauem ja ma tõesti paluksin, et meie presidendid ja asepresidendid kasutaksid oma haamrit selleks, et ajast kinni peetakse ja et need, kes tahavad sõna saada mm, vaba mikrofoni ajal, selle sõnaga saaksid. suur tänu, härra Kelly. sellega ongi äh, meie praegune istung äh, lõppenud ja istung jätkub juba kell kolm pärastlõunal